ei ole ja seega jätame tema vahele. härra Pospišil, äh, teie olete kohal ja sõna saate ka nüüd. suur tänu, proua juhataja. ma teen väga lühidalt, selgitan, miks ma hääletasin nii, nagu ma hääletasin äh, makromajandusliku abi andmise kohta Ukrainale ma tervitan seda, et lisaks poliitilisele abile, mida me oleme ikka ja jälle andnud ja kuulutanud, anname me nüüd ka finantsabi, et me täna sellise konkreetse makromajandusliku finantsabimeetme vastu võtsime, seda siis ühe koma kaheksa miljardi euro suurusel, tegemist on siis ähm, keskmise pikkuse laenuga. kui me tahame, et Ukraina demokraatia teele asuks ja õigusriigi välja kujundaks ja turumajanduse Äh, lõpuni arendaks, on vaja anda, anda lisaks poliitilisele toetusele ka finantsabi. me peame äh, Ukraina samamoodi käima lükkama, nii nagu äh, ameeriklased lükkasid käima Euroopa pärast teist maailmasõda ja sellepärast ma seda ettepanekut ka toetasin ja loodetavasti tulekus, tulevikus räägime ka teistest abivormidest ja see sõltub muidugi reformide käigust Ukrainas, selleks et need laenud, mis Ukrainale on antud, ei jõuaks oligarhide taskutesse, vaid ikka aitaksid seda riiki. proua Morve saab järgmisena sõna. suur tänu, proua juhataja. minu kolleeg ja sõber härra Paltšo tegelikult ei teadnudki, kuidas hääletada selle raporti puhul sest et meie positsioonid olid natukene keerulisemad, meie nimelt ukrainlastena, vabandust, ungarlastena peame siis nüüd otsustama, kas Euroopa Liit annab toetust Ukraina valitsusele, aga samas me teame ju selle valitsuse puhul, et see valitsus ei teeni Ungari vähemuse huve lääne Ukrainas ja ungarlastena me teame, et äh, ungarlased Ukrainas peavad praegu ebainimlikke kannatusi läbi äh, elama, nad on, peavad seal sõjas võitlema, sellepärast et äh, sõjaväekohustus on äh, Ukrainas ja need ungarlased peavad selles sõjas osalema, kuigi see ei ole nendes äh, sõda. tegemist on kolmanda maailmasõjaga, kus nad saavad Aafrika riikide sugust palka sõduritena ja me oleme kuulnud selle kohta, et sõdurid saavad päeva kohta ühe euro, kuupalk on kolmkümmend eurot. midagi tuleb ette võtta, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Baltšo. proua juhataja, suur tänu. Ukrainal on vaja Euroopa Liidu tuge, aga see makromajanduslik finantsabi, mille me nüüd vastu võtsime, ei teeni sugugi õiget eesmärki seda öö, hakatakse raiskama IMF-i reformikava ellurakendamiseks, seda meil aga üldse ei ole vaja, sest et Ukrainas on täna sotsiaalne kriis ja vot sellele tuleks seda raha kulutada. selleks tuleks kasutada Euroopa Liidu vahendeid. aga meie muudatusettepanekud lükkas selle koja enamus tagasi. me peame Ukrainas öö, tasakaalu saavutama, selleks on vaja ka rahu. meil on vaja vaherahu, tuleb öö, see veresaun lõpetada aga need lahendused on ainult lühiajalised, pikaajaliseks kestvaks rahuks on vaja seda, et arvesse võetakse kõikide osapoolte huvid. sealhulgas ka oleks tagatud kõikide etniliste gruppide enesekehtestamise õigus. suur tänu! tundub, et äh, siin on äh, koos hoopis äh, Ungari parlament täna, mitte Euroopa Parlament. kolm inimest on veel saalis ja kõik on ungarlased. härra Bogovitš peaks järgmisena saama sõna, aga teda ei ole kodu, kohal ja kohal ei ole ka härra Mamikinsi. mikrofon palun juhatajale. isegi mikrofon on läinud koju, ütleb proua juhataja. aga nüüd siis viimane Äh, hääletusselgituste voor, äh, iga-aastane maksuraport, härra Luke on ka siin soovinud sõna, aga ikkagi teda ei ole kohal ja seega sõna ei saa ja proua Morva, Morvai saab siis järgmisena sõna. suur tänu, proua juhataja. iga-aastane maksuraport, äh, ma ei tea, mul on alati raske selle poolt hääletada sest et tegelikult on see ju äh, liikmesriigi asi ja nende otsustada, suveräänsuse küsimus, me üritame muidugi selle kõigega võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, me teame ju, mida see LuxLeaks äh, päevavalgele tõi, räägime siin ära Junckerist kes äh, vahepeal on valitud Euroopa Komisjoni presidendiks ja sa tuleb puhta nahaga välja igasugustest asjadest, jah, muidugi sellest see raport rääkis kõigest. aga kas ei oleks mitte suurepärane, kui me aitaksime ka teisi inimesi samamoodi nagu Junckerit aitasime näiteks äh, nende väl-, välisvaluutas võetud laenude äh, ohvreid, kellest ma hetk tagasi rääkisin ja kindlasti me peaksime abiks olema ka teiste kuritarvitamiste ohvritele ja aitama tavalist inimest. suur tänu, proua Morvai. ja tahaksin anda sõna härra Bogovitšile, aga härra Bogovitš ei ole saalis. seega on mõttetu talle sõna anda. kolleegid, palun jääd, jääge saali veel hetkeks. ma pean teile nimelt tea, teada andma seda, et meie istungi protokoll esitatakse järgmise osaistungjärgu alguses parlamendile ja kui märkuseid ei tehta vahepeal